läbiviimisel, äh, mille tulemuseks peaks olema olukord, mis on kasuks kõikidele Bahreini kodanikele. aitäh, volinik, arutelu Bahreini teemal on lõppenud, hääletamine toimub äh, kohe pärast seda, kui me oleme lõpetanud ka viimase päevakorrapunkti käsitlemise ehk äh, Rafa Nadžedi juhtum Süürias. kõigepealt härra Pielon. Podczas gdy upadają kolejne dyktatury aitäh, erinevad režiimid äh, murenevad, äh, aga Šaadi režiim äh, kasutab vägivalda oma rahva suhtes, inimõigused trambitakse jalge alla, rahval, Rafan Ashed on kuulus psühhoanalüütik Süürias ja tema paistamine näitab, kui meeleheitel on režiim. vabadusliikumine Süürias äh, kasvab järjest ja diktaator näeb, et tema lõpp on lähedal. meelevaldne rahva Nashedi vahistamine äh, on vastuolus kõikide äh, tsiviliseeritud ühiskonna reeglitega. teda on süüdistatud väljamõeldud kuritegudes ja süüdistust, süüdistused tema vastu kujutavad endast paranoiat diktaatori poolt. Nendest süüdistustest tuleb loobuda ja rahva Nasheed tuleb vabastada samamoodi nagu ajakirjanikud ja vabadusvõitlejad. tema eh, võitleb dialoogi eest Süürias. tänan ja järgmisena saab sõna härra Maštalka. daamid ja härrad, ma olen selgelt äh, rahvanašedi vabastamise poolt, ta on äh, arvatavasti süütu, hoolimata kõikidest nendest äh, meediakampaaniatest. me ei tohi aga ära kasutada Süüria konflikti valesti, seal on tõesti tegemist juba sõjaga, kui äh, lähtuda sellest, et äh, üle tuhande ohvri aastas tähendab sõda. me aga toetame siin nüüd ühepoolselt mässajaid Süürias, teadmata, kes nad tegelikult on ja Rafa Nashedi juhtum äh, tõstatab ka siin mitmeid küsimusi, nii et äh, me ei peaks hääletama mitte ainult Rahvan Ašedi vabastamise, vaid äh, ka rahu äh, poolt. härra Tavares. tänan, president. visitantes, kes on militantes da sociedade tahaksin siin täiskogu saalis äh, tervitada Rafanošedi äh, sõpru, Süüria kodanikuühiskonna esindajaid. Need inimõiguste arutelud on tõesti väga olulised ja nendel on oma mõju, sõltumata sellest, kui palju inimesi on siin saalis. tihtipeale nende arutelude tulemusel inimesed vabastatakse või nad vähemalt tunnevad, et nad ei ole üksi, nad ei ole isolatsioonis et keegi võttis nende olukorda tõsiselt. me ei tohiks äh, unustada kunagi opositsiooni, mis võitleb diktaatorite vastu. Rafa Nashed on psühhoanalüütik, kes on tuntud traumaohvrite ravijana, ta tahtis äh, külastada oma varsti last sünnitavat tütart ja siis ta arreteeriti omavoliliselt. ma usun, et äh, ta on äh, imetlust vääriv naine, kes on võidelnud oma riigi eest, kes usub oma riiki. Süürias on, on tuhanded äh, hukkunud, tuhanded on põgenenud Türki ja Jordaaniasse. väga oluline on, et Euroopa Liit äh, pööraks tähelepanu inimõiguse aktivistide olukorrale Süürias. me peame rakendama Liibüa ja Bahreini standardeid ka Süüriale, kui me räägime inimõigustest ja kutsume üles Euroopa Komisjoni ja proua Ashtonit nii tegema proua de Kaiser, palun. suur tänu, president. täna hommikul äh, võtsime vastu Süüria resolutsiooni, väga poliitilise resolutsiooni Süüria ja Egiptuse kohta ja nüüd pärastlõunal äh, kui te soovite eraldada äh, rahva Nashedi juhtumit sellest teemast, siis pean ütlema, et tegemist on tõesti inimõiguste rikkumise juhtumiga, räägiti siin juba, et tegemist oli väljapaistva psühhoanalüütikuga, kes on õppinud Pariisis, ta on kuuekümne kuue aastane, põeb, põdenud vähki, südamehaigust ja ta on vahistatud koos viieteist teise aktivistiga, ta ei ole mitte midagi teinud, ta on abistanud äh, võib-olla seal äh, suguharude juhte, võib-olla seal protestante, aga äh, see juhtum näitab, et keegi ei ole kaitstud äh, Süüria võimude meelevaldsuse eest. täna hommikul alles rääkisime Süüriast, ähm, isegi meie sõbrad Hiina on sellest juhtumist rääkinud, Araabia riiga, kõik need, kellega Euroopa Liidul on suhted, peaksid tegema nüüd nii, et niisugune süütu isik ja kõik teised, eh, kes, eh, kes süütuid aitavad, peaksid siiski saama oma humanitaarset tööd teha. Eh, soovin, et Rafa Nashed vabastataks, sest igal pool on juba sõna võetud tema toetuseks Äh, Lady Ashton on avalduse teinud, isegi Carla Sarkozy on sõna võtnud sel teemal ja meie ütleme otse Süüria valitsusele täna. nüüd aitab. suur tänu, proua Šaake. Sorry, yes. Thank you, president. suur tänu, president, volinik Rafanašedi juhtum näitab, et süütud inimesed maksavad äh, oma eluga äh, vägivalla eest, millest vastutab valitsus, me näeme julgeid demonstrante, kes riskeerivad oma eludega, isegi mobiiltelefoni hoidmine võib põhjustada snaiperi äh, püsivalangu vanemad näevad, eh, kuidas mõrvatakse nende lapsi, nad peavad salaja neid matma, sellepärast et eh, ametivõimud ründavad isegi matuselisi. praegusel juhtkonnal Süürias ei ole mingit legitiimsust. ÜRO Julgeolekunõukogu on võtnud vastu resolutsiooni, kuid Euroopa Liit peab veelgi enam tegema. me nõuame Rahvusvahelise Kriminaalkohtu uurimist, teiseks me nõuame sanktsioone nende vastu, kes inimõigusi rikuvad. meie oleme kõige suurem kaubanduspartner Süüriale, seetõttu tuleb sihipäraseid sanktsioone äh, rakendada, anda Süüriale valik. Bashar al-Assadiga ei saa äh, ärisuhteid ajada, ja me tahame ka seda, et ähm, julgeolekumeetmed, mida kasutatakse Euroopas, ei langeks repressiivrežiimide kätte. härra Preeda, palun. suur tänu. soovin samuti nõuda, et Pranofanashed viivitamatult vabastataks. Süüria esimene psühhanalüütik peeti kinni kümnendal septembril sel aastal ilma igasuguse süüdistuseta vastavalt sellele informatsioonile, mis me oleme saanud meediast, teavitatakse talle ette meediategevust, süüdistatakse Süüria riigi destabiliseerimises ning ilmselt riskeerib ta seitsmeaastase vanglakaristusega, kui teda, ta süüdi mõistetakse. Süüria ametivõimud on ta vangistanud sellepärast, et tema kohus oli lihtsalt inimesi aidata psühhoanalüütikuna. meie poliitilisele resolutsioonile on eelnenud tekst, kus me juba mõistsime Süüria režiimi äh, hukka ning me nõuame, et asjad tagasi astuks. suur tänu ja nüüd proua Passeescu fraktsioonide nimel. suur tänu. diktaatori režiimid võtavad sageli meetmeid psühholoogide psühhanalüütikute vastu, muide eh, seda tegi juba Hitler ja Rumeenia kommunistlik režiim otsustas muide kõik eh, psühholoogiakateedrid ülikoolides sulgeda. spetsialiste kas siis süüdistati või saadeti lausa sunnitööle. Eh, Rafal Nashedi arreteerimisega jätkab Süüria režiim seda kurba traditsiooni ja näitab, et ta ei ole demokraatlik härra Fanašetil ei olnud mingisugust poliitilist tegevust, aga ta mõisteti süüdi sellepärast, et ta hoolitseb inimeste hingede eest, vaimu eest. Süüria režiimi eh, niisugune käitumine lihtsalt hoiatuseks teistele, aga meie nõuame, et Rafanašet viivitamatult vabastataks. mitte sellepärast, et, et tal on terviseprobleemid, vaid sellepärast, et ta on lihtsalt süüdi mõistetud, sellepärast ta tegi oma tööd. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. septembris peeti Rafanašet Damaskuse lennujaamas meelevaldselt kinni, võeti vahi alla ta on aastaid töö, praktiseerinud psühhoanalüütikuna, aidanud režiimi ohvreid. Rafanašedi kinnipidamine on inimõiguste rikkumine ja me peame nõudma tema vabastamist. inimõiguste kaitsjad peaksid saama siiski oma tööd teha ilma sanktsioone kartmata ametivõimude poolt Lissaboni lepingu järgi on inimõiguste kaitsjate kaitse Euroopa Liidu prioriteet suhetes kolmandate riikidega. ja me peame väga rangeid sanktsioone rakendama nende kolmandate riikide suhtes, kes tõsiselt inimõigusi rikuvad. tänan! suur tänu ja nüüd proua Ojuland, liberaaldemokraadid. aitäh! Rafah Nashedi vahistamine Damaskuses on näide hoolimatutest repressiivmeetmetest, mida Süüria režiim omaenda rahva vastu kasutab. ta on üks paljudest, kes on ametivõimude poolt kinni peetud ja kelle puhul väidetakse, et ta on osalenud tegevuses, mis destabiliseerivad riiki. meelevaldsed vahistamised ja ähvased süüdistused näitavad, et president al-Assadi režiim on äh, muutunud usaldamatuks äh, praktiliselt kõigi Süüria kodanike suhtes ja ei erista enam kaastunnet konfrontatsioonist. Äh, Süüria ametivõimude süvenev paranoia võib-olla on isegi positiivne märk, sest kõik valitsused peaksid kartma oma rahvast aga rahvas ei peaks kartma oma valitsust ja selles mõttes Süüria režiim on ületanud eh, piiri. president al-Assad peab vägivalla lõpetama ja andma võimu üle rahvale, nii et demokraatlik üleminek saaks alata. aitäh, proua Ojuland, edasi härra Kaminski ETSR-i nimel. president, daamid ja härrad, Rafah Nashedi juhtum on šokeeriv meile kõikidele siin parlamendis, eh, olenemata meie poliitilisest kuuluvusest. me ühiselt nõuame, et see vapper naine vabastataks, aga probleem ei puuduta mitte ainult seda ühte šokeerivat eh, juhtumit, vaid eh, üldisemalt demokraatia olukorda Süürias Araabia kevade näol kogetu näitab, et ähm, maailma ajaloos on toimumas midagi väga olulist. Need, kes nõuavad vabadust ja demokraatiat, meie Araabia Nad on äh, maksnud verega demokraatia eest peetavas võitluses. aitäh, edasi proua Vergiat. suur aitäh. Rafa-Nashedi olukord äh, sümboliseerib represseerimist Süürias äh, ta vahistati lennujaamas, kui ta soovis tulla Pariisi, et et eh, osaleda oma lapselapse eh, sünnipäeval. Eh, ta on kuuekümne kuue aasta vanune ja ta on raskesti haige. ta on sümbol, sümbol kohutavast represseerimisest, mis leiab aset Süürias ja rahumeelsetest protestidest. tuhandeid on pannud, pandud vanglasse sadu on hukatud, mõningad lihtsalt sellepärast, et nad julgesid eh, pildistada eh, repressiivakte, mis aset leidsid Euroopa Liidu hääl ei ole aga piisavalt eh, tugev, üksnes üha tugevam surve aitab jagu saada sellest valitsusest ja meil on tarvis selleks tõhusaid sanktsioone Äh, härra Paška, EFT. tänan. olukord äh, Süürias on endiselt äh, keeruline tänu sõjalisele jõule on al-Assadi režiim endiselt võimul, protestid surutakse maha ja võimulolijad muutuvad järjest närvilisemaks. julgeolekujõudude tegevuses ei ole mingisugust loogikat, kuuekümne kuue aastase Rafan Ashedi vangistamine, kes paraneb vähist ja kannatab äh, südamehaiguse all, näitab, et äh, julgeolekujõud äh, kardavad ka enda varju. Nad ei ole enam inimlikud. Euroopa Liitu nad näevad pigem vaenlase kui sõbrana Moskva ja Pekingi diplomaatiline tegevus äh, võiks olla tõhusam ja me peaksime antud juhul tegutsema loovamalt. meie välisteenistust peaks olema loov ja tegema koostööd ka vähem traditsiooniliste partneritega. proua Keringer-Töödenberg järgmisena, palun. Dziękuję, panie przewodniczący. Mające miejsce w Syrii od marca tego roku tänan, president. protestid äh, Süürias ei lõppe enne, kui võimulolijad teevad oma järeldused Araabia kevadest. täna me räägime Rafa Nashedist, äh, Süüria esimesest psühhoanalüütikust, kes on äh, tegelenud uurimistegevuse ja kliiniliste katsetega, ta on aidanud süürlastel üle saada hirmust, ta on pakkunud tasuta äh, kursuseid ja seetõttu ta arreteeritigi Damaskuse lennuväljal kümnendal septembril. paljud äh, on võtnud sõna tema vabastamise nimel. ka psühhoanalüüsi ühingud äh, on nõudnud tema vabastamist, aga ta on endiselt vangistatud ja ei ole teada, milline on ta tervis Süürias valitseb vägivald ja jäme inimõiguste rikkumine. Süüria režiim peab aru saama, et kui ta tallab jalgade alla inimõigused, siis rahvusvaheline üldsus mõistab ta hukka. muutused äh, on vältimatud, äh, vägivald lihtsalt äh, lükkab neid sündmusi ja muutusi edasi, kõik diktaatorid lõpuks kukuvad, Gaddafi juhtum näitas seda, aga mõnikord on lihtsalt hind väga kõrge härra Poreba, hiljutised arengud Süürias äh, näitavad, et äh, rahumeelset revolutsiooni seal riigis äh, ei saa olema, võim surub vägivaldselt protestid maha, inimesi vahistatakse ebaseaduslikult. üks omavoliselt vabastatud isik on äh, Rafa Nošet, kes äh, peeti kinni kümnendal septembril Damaskuse lennujaamas. tema terviseolukord on äh, halvenev ja me kutsume üles suuri Süüria ametivõimu lõpetama selliseid meelevaldseid kinnipidamisi ja vabastama meelsusvangid ja kindlasti tuleks üle vaadata kõikide inimeste juhtumid, kes on kinni peetud Süürias. nii, kolleegid, nüüd me oleme jõudnud äh, vaba mikrofonini, ma ei saa kõikidele sõna anda, sest mul on palju nimesid siin nimekirjas ja ma valin viis. alustame proua Essaiaga. austatud president, lugupeetud volinik Araabia kevadele on Süüria reageerinud eriti julmalt ja vägivaldselt, üks näide on kuuekümne kuue aastase Süüria psühhoanalüütiku Rahman Rashedi arreteerimine, kes äh, peeti kinni kümnendal septembril ja tema süüks oli traumatiseeritud kodanike ravimine. diktaatorlik äh, Süüria tahab kontrollida inimeste äh, alateadliku kogemuste maailma ka nüüd psühhoanalüütikust äh, sai riigi vaenlane, ta on äh, aidanud lugematuid patsiente, ta on äh, loonud psühhoanalüütika kooli ja teda süüdistatakse riigi destabiliseerimises. parlamendi resolutsioonis me tõstatame nüüd Süüria olukorda üldiselt, aga on hea, et me teeme seda üksikisiku juhtumi kaudu, tänan Thank you, Mr Paletskis is.... härra Paletskis järgmisena. Teie eh, svarstimai ir pasmerkimai. tänan, president. me oleme arutanud, eh, väljendanud oma hukkamõistu, aga see kõik ei ole peatanud eh, terrorimasinat, mis tegutseb juba kuus kuud süürlaste vastu. meil on kuus tuhat ohvrit ma loodan, et kui Euroopa Parlament pöörab tähelepanu indiviidide juhtumitele ja sellele konkreetsele juhtumile, siis vähemalt selles osas saavutatakse positiivne tulemus. tegemist on teadlasega, psühhoanalüütikuga, kes peeti kinni meelevaldselt ja see on endaga kaasa toonud laialdase hukkamõistu. tegemist on haige naisega, kelle vabastamine oleks meie kõigi jaoks äh, võiduks ja võiks kaasa tuua endaga positiivseid arenguid äh, Süürias. proua Maisner, palun. tänan, president, proua volinik, kui äh, Rafa Nasheed mõistetakse süüdi, siis see on äh, tegelikult vägivalla äh, signaal, aga see näitab ka, et Süüria riik on abitu ja paranoiline. kuidas saab riik äh, ka-, karta vana ja nõrka naist, kes aitab traumatiseeritud inimesi, mis seal tema juures nii ohtlikku on? Öeldi, et ta võib mõjuda destabiliseerivalt riigile, aga nüüd tõesti diktatuur äh, on äh, tegemas äh, täiesti sürreaalseid äh, samme juba, mitte reaalseid, nagu ka kolleeg Preda ütles. Araabia kevade üle me rõõmustasime, demokratiseerumise üle me rõõmustasime eurooplastena, loomulikult toetame kogu seda protsessi oma kontaktide kaudu, aga me peame võitlema ka selle praktika vastu, kui inimesi arreteeritakse meelevaldselt, siin on tegemist inimõiguste rikkumisega tänan äh, proua Maisner äh, ja järgmisena härra Migalski. tänan, president, äh, proua volinik, daamid ja härrad. me räägime siin ühest juhtumist, aga see on algatanud meil nüüd arutelu Süüria teemal üldiselt proua Nošeedi juhtum näitab, mis toimub Süürias praegu ja mis tegelikult on lubamatu. on oluline, et me oleme ühtsed oma seisukohas, mitte keegi ei ole olnud äh, eriarvamusel seoses äh, sellega, millise signaali me peame saatma Damaskusesse. selline käitumine on Euroopa Liidu jaoks vastuvõetamatu ja mul on hea meel, et äh, selles küsimuses ei ole mingisuguseid poliitilisi erimeelsusi meie kojas. peame selgelt ütlema, et see, mis Süürias toimub, on meie jaoks vastuvõetamatu. härra Mikolašik järgmisena, palun. tänan, president proua volinik, austatud kolleegid. Süüria ametivõimude tegutsemisviis meeleavaldajate vastu on endaga kaasa toonud vähemalt kolm tuhat ohvrit, politseinikud ja sõjaväelased lasevad oma kaaskodanikke maha. politsei ei uuri kuritegusid, vaid paneb neid toime see tuleb meil hukka mõista. üks viimaseid arreteerimisi meelevaldselt, ilma igasuguse põhjuseta, oli noh, Rahvanašedi juhtum. on ääretult murettekitav, et tegemist äh, on äh, Süürias olukorraga, kus äh, kinnipeetuid piinatakse kutsume üles uurijat austama inimõigusi ja laskma vabadusse vangistatud. ja viimasena saab sõna proua Tantšila, palun. tänan, härra president. Euroopa Liit on arvamusel, et süürlaste püüdlused demokraatia suunas on legitiimsed. Süüria valitsus peab tagama oma kodanikele turvalisuse ja ka sotsiaalsed ja poliitilised reformid, üksikisikute, näiteks Rahvanašeedi arreteerimine ohustab demokraatlikku rahumeelset äh, üleminekut. meil on vaja dialoogi ja diplomaatilisi lahendusi, et olukorda Süürias muuta. Euroopa Liit äh, peab olema siin vahendaja rollis. kui äh, Süüria ametivõimud äh, seda soovivad, nad peavad tagama, et peetaks kinni õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest. Süürias tuleb algatada reformid stabiliseerimaks demokraatiat. see kõik aga eeldab rahva Nošedi äh, kiireloomulist vabastamist. suur tänu ja nüüd äh, saab proua Kruus teha kokkuvõtte arutelust. suur aitäh! on selge, et äh, meie mõtted on Süüria rahvaga, kes kannatavad endiselt al-Assadi režiimi brutaalse ja repressiivse kampaania all. tõesti üle kolme tuhande inimese on seni hukka saanud ja mitmed tuhanded on vangistuses, on vahistatud meelevaldselt ja toimuvad äh, laiaulatuslikud inimõiguste rikkumised. kõik see on ebaõiglane ja rõhutaksin proua Rafa Nashedi tuntud psühhoanalüütiku juhtumit. ta on olnud nüüd üle kuue nädala vangis, ta vahistati põhjuseta ja vaatamata tema vanusele ja tervisele ei olnud mingit põhjust teda vahistada. oleme kutsunud üles kohesele rahva Nasheedi vabastamisele koos kõikide teistega, kes on meelevaldselt kinni peetud. on selge, et äh, me peame jätkuvalt äh, avaldama survet äh, selleks, et vabastataks kõik süütud, sealhulgas rahva Nasheed. me oleme kehtestanud sanktsioone al-Assadi režiimi vastu ja see surve peab jätkuma. tahaksin ka rõhutada, et oleme ÜRO kaudu teinud tööd seoses Süüria inimõiguste olukorraga. inimõiguste nõukogu erisessioonil augustis võeti vastu karm resolutsioon Süüria vastu ja seda tänu Euroopa Liidu tegevusele. aitäh! kolleegid, arutelu Rahva Našeri juhtumi teemal on lõppenud ja me võime edasi minna hääletamise juurde. Äh, kõigepealt äh, viis resolutsiooni ettepanekut Tiibeti kohta, eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid. Äh, nimeline hääletus